Äh, saa siin olla, ma soovin talle head paranemist, sest ta tervis pole head. poliitiliselt ei ole ma üldse teiega sama, sama meelt, äh, kui tegemist on sellega, mida te plaanite teha äh, avalik-õigusliku ringhäälinguga koos Ivo Belletti ja Ruti Hieronüümiga korraldasin ma äh, Äh, eelmine nädal kuulamise Ringhäälingu kohta ning ma pean ütlema, et äh, liikmesriikide vastavast sektorist oli väga suur huvi selle vastu. ka konkurentsi peadirektoraadist oli kohal väga palju töötajaid. see tähendab, et see teema on väga oluline. terve hommikul oli kogu hommik oli kohal konkurentsi direktoraadi äh, peadirektor. tegemist on teatavate avalik-õiguslike ringhäälinguasutuste äh, toetamisega. Äh, need mängivad väga suurt rolli meediakanalite paljususe seisukohalt. ma pean komisjoni plaane suures osas kritiseerima, me peame mõistma, et avalik-õiguslikud ringhäälingujaamad ähm, on äh, liikmesriikide pädevuses ja seega peavad liikmesriigid tegema tööd ja mitte komisjonist komisjon, see on kirjas ka Amsterdami protokollis. liikmesriigid äh, rahastavad äh, omal viisil avalik-õiguslikku ringhäälingut. Äh, volinik Kruusi ähm, plaan aga ei ole kooskõlas lähemuspõhimõttega ning mina olen väga üllatunud, et teie liberaalse volinikuna selliseid plaane peate. teiseks on mul kahtlusi, mis puudutavad äh, seda ettepanekut, et ette on nähtud eelhindamine ja kommerts, kommertsjaamad saavad väga palju kaasarääkimisõigust. sellega kaasneb väga palju bürokraatiat ja küsimus on, et kas ringhäälingujaamadel on piisavalt personali selle jaoks. väikestes liikmesriikides on see täiesti mõeldamatu ja see test on väga detailne, seal ei ole mingit paindlikkust ning see toob kaasa selle, et liikmesriigid ei ole üldse võimelised kõike seda ellu viima, mis äh, neile ette kirjutatakse ja küsimuseks on tõesti see, kas eelhindamine on üldse mingi omaette väärtus, kas see viib selleni, et äh, kommertsjaamad saavad väga suure edumaa ning kolmandaks äh, on äh, mure seotud sellega, et äh, et jaamad on väga erinevad, äh, on erinevad edastamismehhanismid, erineva suurusega jaamad ja on keelelised erinevused ja kultuurilised erinevused. ette pandud reeglid on standardlahendused ähm, one size fits all põhimõttest lähtudes ja see ei toimi Need olid äh, minu mured, ma sooviksin veel äh, teile edastada teabe kuulamisest, mis toimus eelmisel äh, neljapäeval, mida korraldas Rahvapartei, nii et peadirektor oli väga rahul sellega, et meie, et tehniline teatis äh, lükatakse edasi äh, aega pärast viiendat märtsi, kui kultuurikomisjon korraldab teise kuulamise sellel teemal ning pärast kuulamist ütles peadirektor tahaksin ma küsida, et kas töötatakse välja uus äh,, uus äh, teatis ja seetõttu olen ma väga üllatunud, et komisjon Äh, avab silmad ja on nõus kuulama sektori arvamusi, parlamendi arvamusi, see on tõesti väga hea ja nüüd mõningad küsimused äh, komisjonile. kas äh, komisjon jääb endiselt selle juurde, et et vaja on nii põhjalikku turutesti? see on küsimus proua Kruusile, et kas komisjon jääb selle juurde või muudab oma arvamust? ning teiseks tehniline neutraalsus, kuidas äh, seda tagatakse? esitatud äh, tekst ju tähendab seda, et eristatakse tänaseid ähm, ringhäälingujaamu uutest meediateenustest ning kolmas märkus, ma tahaksin küsida, kas komisjon on valmis äh, esitama uut teatist, äh, tuginedes uuele, äh, uutele andmetele ning neljandaks, kas komisjon ähm, arvestab kohtu otsusega Taani TV2 ähm, osas ja kas komisjon on nõus kaasama parlamenti konkreetselt ringhäälingu teatise läbivaatamisse mina loodan head koostööd parlamendikomisjoni ja liikmesriikide vahel selleks, et me saaksime hea teatise. proua volinik, palun. proua president, nii nagu juba mainitud, minu kolleeg proua Kröös sattus väikesesse õnnetusse, seetõttu ta ei saa siin meie juures olla neljandal novembril kaks tuhat kaheksa alustas äh, avaldas komisjon teatise ja selles osas käivad konsultatsioonid viieteistkümnenda jaanuarini. me võtame väga tõsiselt seda küsimust ja me oleme ette näinud kuulamise viiendaks märtsiks ja nii nagu juba öeldud, Ehm, siis Rahvapartei pidas sellise kuulamise juba eelmisel nädala neljapäeval ehm, selles, sedavõrd kui esines või kuulati ehm, konkurentsi peadirektorit eh, Philipp Lõvi. vastamaks teie küsimustele siis ma tahaksin alustada sellega, et septembriks kaks tuhat kaheksa on parlament otsustanud, et riigiabi mm, ringhäälingu organisatsioonidele tuleb ette näha nii, et nad saaksid dünaamilises keskkonnas täita oma ähm, ülesandeid ja vältida see on vastavuses meie äh, arvamusega, et nii avalik kui ka erameedia on väga oluline. tuleb kaitsta Euroopa meediamaastikku kõikidel platvormidel ringhäälingu äh, määruse eelnõu võtab kokku komisjoni riigiabi praktika äh, alates kahe tuhande esimese aasta teatisest. meie eelnõu tagab selle, et meie reeglid peegeldavad äh, kiirelt muutuvat uue meediakeskkonda teatise kaasajastamise eesmärgiks on suurendada läbipaistvust ning õiguskindlust. määruse eelnõu selgitab seda, et avalik ringhääling äh, äh, pakub audiovisuaalteenuseid kõikidel meediaplatvormidel samas andes erasektorile piis- motiveerides piisavalt erasektorit turule jääma see see on tagatud niinimetatud amsterdami testi läbi millega tasakaalustatakse siis äh, avalikult rahastatud meediateenuste positiivsed ja negatiivsed küljed miks meil sellised testid üldse on seda sellepärast et äh, see võimaldab liikmesriikide tasandil äh, vältida komisjoni poolset sekkumist komisjonile on äh, järjest rohkem tulnud kaebusi nii-öelda piiripealsete juhtumite osas, kus avaliku äh, ringhäälingu tegevus ei tooda kodanikele tõsist väärtust, kuid nende mõju turule on väga suur Euroopa Komisjon on aga arvamusel, et pidev sekkumine selles sektoris ei eh, oleks eh, lähimuspõhimõtte alustaladega vastavat, vastavuses ja sellepärast me tahame, et eh, liikmesriigid jagaksid komisjoni vastutust kontrollimaks avaliku ringhäälingu mõju turgudele Amsterdami test tahab omalt poolt tagada selle, et uued meediateenused äh, avaliku ringhäälingu äh, teenusepakkuja poolt vastaks äh, kuulajate ja vaatajate kultuurilistele nõudmistele ja samas vähendataks riigi abi negatiivset mõju turul toimijatele. me ei saa olla nõus sellega, et Amsterdami test hõlmab endas põhjendamatut administratiivkoormat. igasugused testid muidugi eeldavad töö tegemist, kuid see miinimum, need miinimumjõupingutused, mis selleks on vaja, on väga vajalikud. kõigepealt see test on ette nähtud ainult väga olulistele ja tõesti uutele teenustele ja siin jätab meie eelnõu väga suure marginaali liikmesriikidele ise tõlgendada seda. iga liikmesriik saab otsustada, millal uus audiovisuaalne teenus peab läbima selle katse. teiseks äh, on sellest eelnõust välja jäänud pila-, pilootprojektid, seega avalik-õiguslik äh, ringhääling saab eksperimenteerida uute meediakanalitega ilma igasu-, ilma igasuguste nõuetud, nõutud testideta ja kolmandaks, eelnõu jätab liikmesriikidele täieliku vabaduse valida adekvaatsed lahendused ja need institutsioonid, kes neid teste läbi viivad ja lõpetuseks on mõistlik äh, mainida siin ka seda, et väikesed liikmesriigid nagu Belgia ja Iirimaa juba kasutavadki selliseid teste. lahendused, mis on äh, nendes riikides leitud, on täiesti proportsionaalsed, äh, proportsionaalselt saadaval olevate ressurssidega, kuivõrd see test on suhteliselt lai, ei ole võimalik eh, ka kuidagi eh, siin eh, toimetajate vabadust piirata. see test eeldab ainult seda, et avalik teenus peegeldab kodanike ja ühiskonna sotsiaalkultuurilisi vajadusi ja et selle mõju turule on vähenenud. selleks, et kaitsta toimetajate iseseisvust, oleme avanud ka võimaluse eelnõus äh, Äh, selle kohta, et teatud tingimustel viib selle testi läbi avalik ringhääling, avaliku ringhäälingu institutsioon ise ja üld, kokkuvõtteks ütlesin, et Amsterdami testis tuleb näha võimalust, mitte ohtu. see aitab kaasa äh, meediakanalite mitmekesisuse säilitamisele uues meediakeskkonnas, kus äh, toetatakse Äh, kindlust ja äh, turvalisust kõikidele meediakanalikele, sealhulgas ka online äh, ajalehtedele ja, ja teistele ja sealhulgas ka avalikule ringhäälingule, suur tänu! suur aitäh teile! nüüd siis poliitiliste fraktsioonide nimel saavad sõna kõigepealt Rahvapartei fraktsiooni nimel härra Pele, härra Pelet, kolm minutit suur aitäh! ja tere õhtust kõigile, lugupeetud kolleegid, lugupeetud volinik. lubage mul kõigepealt öelda, et loodetavasti proua Kruus paraneb kiiresti, ta väidetavasti libises ja kukkus ning sai viga, me soovime talle kiiret paranemist. nüüd aga nimetatud suulise küsimuse juurde me teame, et Euroopa Komisjon soovib audiovisuaalses valdkonnas äh, kehtestada nii eraõiguslikele kui avalik-õiguslikele ringhäälingutele ja ettevõtjatele võrdseid äh, tingimusi, see on väga hea, sest toob võrdsed alused kvaliteedi saavutamiseks. ja ma arvan, et väga selgelt on selgitatud härra Visseri poolt, et Euroopa Komisjoni ettepanekud kahjuks alati ei täida seda eesmärki. turutest turukatse, nagu teie seda kirjeldasite, on äh, ju midagi sellist, mida Belgias juba kasutatakse. kuid äh, see asi ei ole niisama lihtne. me oleme läbi viinud mõjuhinnangu ja seda teevad ka Ringhäälingu ettevõtted ise, kuid mitte samamoodi, nagu pakutakse välja Euroopa Komisjoni ettepanekus, seega tegelikult on asjad pisut teisiti, kui teie aru saate ja mina ning minu poliitiline fraktsioon tunneme samuti teatud elementide pärast muret. kõigepealt muidugi see, et see läheb vastuollu Lissaboni strateegiaga. paljudes liikmesriikides on avalik-õiguslikud ringhäälingu ettevõtjad stimulaatorid, mis toovad kaasa erinevaid uuendusi meedias ja me loodame, et see nii ka jääb. aga praegu loome me olukorra, kus me teatud mõttes äh, seame neile lõksu, sest nad peavad täitma palju rohkem pabereid ja see tõkestab nende arengut. digitaalne sisu, uued platvormid, kõik see läheb väga kalliks, aga sellised suured investeeringud tuleb jaotada nii laialdaselt kui võimalik ning eraõiguslikud ja avalik-õiguslikud ringhäälingud peaksid tegema koostööd, et uusi platvorme välja töötada ning siis saaksid nad luua nende platvormide jaoks üheskoos ka sisu. ainult nii saab tarbija maksimaalset kasu ärge saage meist valesti aru. ka meie tahame, et eraõiguslik ja avalik-õiguslik ringhääling võiksid võistelda võrdsetel alustel ning mõlemad peavad mahtuma turule, mõlemad peavad saama toota kvaliteetset sisu ning loomulikult peab avalik-õiguslik ringhääling ka äh, täielikult vastutama selle raha eest, mida riik talle annab, see on selge, kuid mina leian, et komisjoni ettepanek neid äh, eesmärke ei taga. kui lubate, ma viitan siin BBC-le, mis on Briti ringhäälingu ettevõtja. kui me vaatame, milliseid suurepäraseid tootmis- ja levitamismeetodeid BBC kasutab, siis eh, me näeme ilmselt, et tegemist on väga hea näitega, mida võiks kasutada ka tulevikus. aitäh. proua Patselli, kaks minutit, palun. sotsiaaldemokraatide nimel. lugupeetud kolleegid, proua volinik. mina tahaksin soovida kõikidele head uut aastat ja loomulikult me soovime ka äh, proua Kruusile kõike head ja et ta kiiresti terveks saaks. rääkides nüüd Ringhäälingust, siis Prantsusmaa eesistujana nägi selles teemas üht oma prioriteetset teemat, see on tõepoolest tuleviku seisukohast väga oluline. see tähendab massimeedia üleminekut nii äh, Äh, riiklikul kui äh, siis ka rahvusvahelisel tasemel just nimelt telekomi paketti silmis pidades jagatakse äh, laiali sagedusalasid, need sagedusalad muutuvad ning seepärast on kõik need küsimused väga olulised tuleviku seisukohast. teenused peavad olema rohkem dereguleeritud aga samal ajal ei tohi me unustada ka seda, et pakutakse siiski avalikku teenust. avalikud teenused on täpselt samamoodi olulise rolliga ning on selge, et peab toimuma ka avalik arutelu vaja on käsitleda ka koostööd ringhäälingute vahel, on vaja vaadata, milline on eh, üksikute liikmesriikide pädevusvaldkond eriti oluline on see siis, kui me räägime väikesest teenusepakkujatest, väikestest teenustest, sest nendel on äärmiselt oluline roll avalik-õigusliku ringhäälingu funktsiooni täitjana, olenemata sellest, kui suured nad on. Amsterdami protokollis on üks väga oluline fakt, mida me ei tohi unustada ning see on eh, ka olemas ka eh, komisjoni teatises kahe tuhande ühe esimesest aastast. siin räägitakse platvormidest ja seal defineeritakse väga täpselt avalik-õigusliku ringhäälingu roll. aga nüüd me räägime siin riigi abist ja öeldi, et on teatud tagasilööke selles osas, kas need on siis ette nähtud või mitte, et peab toimuma partnerlus avaliku ja eraõigusliku Äh, institutsiooni vahel. loomulikult on äh, vaja määratleda, milline on see avalikkuse roll, aga seda siis ei tohi ajada segamini rahastamisega riigi rahakotist. avalik-õiguslik eh, ringhääling eh, võib eh, täita avalikku rolli, aga ainult teatud, teatud finantseerimise saab ta tagasi ning on oluline, et siseriiklikud seadused oleks õigesti paika pandud. me ei tohi samamoodi unustada ka, et avalik-õigusliku ringhäälingu kõrval on ka eraõiguslik ringhääling, mis tegutseb Euroopa turul. aga nüüd ma tahaksin lõpetada ühe küsimusega. nimelt, kuidas siis jääb avaliku toetusega kas riigi toetus võib tekitada raskusi, sest ühest küljest on meil olemas subsidiaarsuspõhimõte, lähimuspõhimõte, aga teisest küljest on meil vaja arvestada seda erilist rolli, mida mängib eh, ringhääling, milline on tema funktsioon erinevates riikides ning ma arvan, et see on oluline ka meie rahvusvahelistest äh, Eh, kohustustest lähtuvalt. me peame saama nii selles eh, valguses eh, selgust, meil ei tohi olla liiga karm seadusandlus. suur tänu ja nüüd kaheks minutiks saab Tõnu äh, härra, saab sõna härra Kaardants. suur tänu. alustasin sellest, et ma tervitan proua Kruusi, ma loodan, et ta saab terveks pärast seda äh, kukkumist see kõik juhtus äh, tegelikult siinsamas äh, selle hoone lävel. aga nüüd praeguse arutelu juurde. meie püüame siin praegusel hetkel selgeks teha, et enne kui komisjoni teatis ilmub, on vaja arutada seda teemat, on vaja ka hõlmata parlamenti mis siis siin praegusel hetkel kaalul on, siin on äh, kaalul tunduvalt rohkem kui ainult üleminekumudel. me teame ju väga hästi, et äh, kui me direktiivi arutasime, siis, äh, siis me tegeleme siin nii lineaarsete kui mittelineaarsete platvormidega, mis omavahel eh, on seoses ja sellepärast on avalik-õiguslik ringhääling Ehm, selli-, on avalik-õiguslik ringhääling on kujunenud selliseks, et me ei saa teda vaadata kuuekümnendate, seitsmekümnendate, kaheksakümnendate aastate kontekstis, aga tegemist on ikkagi avaliku teenusega ja ei ole ju üldse ükskõik, mida tehakse avaliku rahaga. Ehm, me tõesti tunneme muret Eh, mida eh, teevad mõned telekanalid, sest eh, avalikul televisioonil on äärmiselt oluline roll selleks, et tagada kultuurilist ja keelelist mitmekesisust. Nad tõepoolest loovad ühiskonnas ühtekuuluvust, see on midagi rohkem kui ainult kasu teenimine ning me praegusel hetkel püüame tõesti leida uusi ähm, rahastamisallikaid, et oleks võimalik äh, säilitada ringhäälingu sõltumatus äh, ja et nad saaksid tõepoolest üleval pidada praegu avalikke telekanaleid. aitäh ja nüüd roheliste nimel proua Trüppel, poolteist minutit, palun. kallid, kallid kolleegid, lugupeetud komisjoni esindaja. komisjon Brüsselis pani ühe oma poliitilise eesmärgina pa paika kaotada ära Euroopa ülereguleeritus, aga see, mis nüüd praegu on esitatud, see on vastuolus teie ettepanekuga. eelmisel nädalal oli meil kuulamine ning sealt selgus, et vägagi on kahtlusi, et te hakkate sekkuma liikmesriikide asjadesse ja see on just nimelt ülereguleeritus, sellega me ei saa nõus olla, sedasama ütles ka Rahvapartei esindaja. meil peab olema tasakaal eraõigusliku ja avaõig-, avalik-õigusliku televisiooni vahel, kuid digitaalajastul on avalik äh, avalikud telekanalid, mis peavad olema kvaliteetsed, kajastama kultuurilisi ja ühiskondlikke küsimusi, neile peab siiski jääma piisavalt äh, ruumi ja võimalust areneda selles digitaalses ajastus ning sedasama oleme öelnud ka Lissaboni strateegias. kui aga avalik-õigusliku äh, telekanalitele tehakse takistusi ja nad ei saa enam areneda ning kui me mõtleme ka samal ajal, mis toimub majanduskriisiga, siis me peame turgu reguleerima, me ei saa turgu jätta lihtsalt niisama, meil on vaja õiglasi turge, mis on ka väga hästi reguleeritud turud ning see on ka tõsi selles kontekstis ja era- ja avalike organisatsioonide vahelistes suhetes, kui me tahame, et asjad oleksid õiglased, aitäh! ja suur tänu ja nüüd härra Maier kuue äh, fraktsiooni nimel, aitäh! avaliku-õigusliku telekanalite omanike roll on pakkuda üldsusele mitmekesiseid programme ning see võimal-, see on neile siiamaani olnud võimalik, kuna nad on saanud raha riigilt, võib-olla mingisuguse konkreetse maksu läbi ning mõnikord lisa, lisandub sellele rahale ka äh, teleorgani, tele ringhäälingu organitelt saadud toetus ning seetõttu ei ole neil vajadust ise raha teha, see tähendab, nad ei pea müüma reklaamiaega ja nad ei pea üldsegi muretsema igasuguse, igasuguste täiendavate saadete tegemise ja avalda, avalikustamise avaldamise eest, aga muidugi asi on tegelikult selles, et meil on siin ka eraõiguslik ringhääling, nemad näevad, et nemad on viletsamal seisukohal, sellepärast et avalik-õiguslik ringhääling saab kasu maksutuludest, nemad aga mitte. nüüd tekib küsimus, kas me peaksime kogu selle avalik-õigusliku tele ringhäälingu kuidas me lahendame seda seda probleemi ja küsimust, mis tekib siin eraõiguslike ja avalik-õiguslike huvide vahel ning Euroopa Komisjon peaks tegelema üldsuse huvidega. avalik-õigusliku ringhäälingu tulevik seisab just nimelt selles, et neile antakse neile antakse vabadus, neile ei pea sundima peale seda, et nad peaksid müüma reklaamiaega või midagi niisugust komisjon on tegelenud selle ettepanekuga juba mõnda aega ning liikmesriigid on kõvasti vastu vaielnud, aga minu arvates oleks see ainukene võimalik lahendus, sellepärast et praegusel hetkel on tõesti selles küsimuses väga palju äh, murepunkte ja ma olen ka nõus kõigi eelkõnelejatega, kes ennem suur tänu ja nüüd härra Mavromatis kolm minutit. proua volinik nii nagu suulise küsimuse autorid on väljendanud, on ja mis tuli välja ka eelmisel nädalal Brüsselis toimunud kuulamiselt, on viimane aeg tegeleda avaliku ringhäälinguga. sest see on teenus, mida me pakume avalikkusele ning avalik ringhääling on siiamaani väga hästi toiminud, praegusel hetkel seal on olemas tegelikult, tegelik dia-, dialoog, seal toimub programmide järelevalve, see kajastab kõikide riikide kultuure ja nii edasi. see on nagu kultuuripärand, mis tuleb siiski säilitada nii eri, hoolimata sellest, et järjest rohkem arenevad eraõiguslikud telekanalid ja kui me soovime, et konkurents oleks terviklik, siis me peame leidma uusi võimalusi avalike huvide kaitseks ja avaliku õigusliku ringhäälingu kaitseks. see peab olema päris selge, sellest peaksime alustama. me peame väga täpselt teadma, missugune mandaat on avalikule ringhäälingule antud, kas neile on antud raadio või telemandaat, samuti peab riigipoolne rahastamine olema väga selge ja läbipaistev mitte mingisuguseid liiga keerulisi halduskoormisi ei tohi panna ringhäälingu töötajatele. komisjon peab algusest peale selle eest hoolitsema ja seda hindama, ta peab kontrollima uue meedia ja uute tehnoloogiat, uute meediatehnoloogiate arengut, võttes arvesse seda, et avalik-õiguslik ringhääling väga, väga määra, mängib väga otsustava tähtsusega rolli nii kultuurilises mitmekesisuses, nii lingvistilises mitmekesisuses, on äärmiselt oluline, et need avalikud ringhäälinguorganid saaksid jätkuvalt pakkuda kvaliteetseid programme ning teha seda siiski konkurentsitingimustes. Nad peavad olema samal tasemel oma konkurentidega ning nad peavad suutma täpselt samamoodi ka astuda vastu uute uute tehnoloogiate väljakutsetele, neil peab olema võimalik kajastada ülemaailmseid sündmusi, näiteks nagu olümpiamänge ja kõike muud niisugust, mitte nii, et kommertskanalitel on rohkem raha ning seetõttu saavad nemad selliste sündmuste osas monopoli endale. niisiis, kodanikud peavad saama neid ülemaailmseid sündmusi näha avalikust, avalik-õiguslikest telekanalitest ning mis puudutab praegusi olukorda turul eraõiguslike kanalitega, siis eraõiguslikud programmid on väga erinevad, mitte kõik ei ole rahul selle tasakaaluga, mis era- ja avalik-õigusliku ringhäälingu programmide vahel praegu on, aga me peame arvestama üldsuse huvidega ning peame lubama väga vähe erandeid, aitäh. härra Padjari Kutšet, kaks minutit. suur aitäh, president, lugupeetud volinik. ka mina tahaksin kõigepealt proua Kruusile soovida kiiret ja head paranemist. mõned üldised märkused, mis puudutavad Ringhäälingu teatise ülevaatamist. kõigepealt ma tahaksin öelda, et selline dokumendi ülevaatamine on väga teretulnud, Euroopa Komisjoni töö on teretulnud, sest see võimaldab meil kohaldada kahe tuhande esimese aasta teatise sisu tehnoloogilise eduga, mida vahepeal on saavutatud ning samuti ühenduse uute määrustega. ja lisaks sellele on meil alles jäänud kahe tuhande esimese aasta teatise põhilised juhised, kus räägitakse avalik-õigusliku ringhäälingu tähtsast osast, kuid samuti demokraatia ja pluralismi tagamisest. seega on kinni peetud sellest, milline on ringhäälingu definitsioon ja mismoodi jagunevad õigused ja kohustused eh, era-, erinevate avalik-õiguslike ringhäälinguorganite vahel ning samuti, et sellistel ringhäälingutel on õigus valida, milline on nende finantseerimisallikas. see tuleb kasuks konkurentsile. ja lisaks tehakse teatud organitele kohustuseks ringhäälingu reeglite ülevaatamise missioon. mis puudutab ettepaneku kõige tähtsamaid elemente, näiteks eksante kontroll avalik-õiguslike ringhäälingute teenuste üle, siis ma arvan, et meil on vaja piisavat paindlikkust, et iga liikmesriik võiks teha nii, nagu talle kõige paremini sobib. ja lõpuks ma arvan, et eriti suurt tähelepanu tuleb pöörata teatud teenustele, sest teatud teenused võivad olla sellised, mille eest tegelikult maksavad kodanikud ning võttes arvesse, et tegemist on üldhuviteenustega, on nende käsitlemine eriti tähtis, sest kui neid finantseerimise alla ei arvata, oleks see kahetsusväärne, ma loodan, et komisjon sellega ka arvestab aitäh ja nüüd saab sõna proua Vandenburg kolmeks minutiks. selge see, et praegu räägime me pingetest, mis tekivad äh, avaliku huvi ja ausa konkurentsi ning siseturu toimimise vahel. piirid avalik-õigusliku ja eraõigusliku ringhäälingu vahel, kuid ka teiste meediaettevõtete vahel, need piirid muutuvad järjest hägusamaks. ja eriti on see nii, kui me mõtleme uutele meediakanalitele. mõned on juba öelnud, et avalik-õiguslik ringhääling on sageli juhtiv innovatsiooniallikas kuid äh, see mõju avaldub kahtlemata ka piiriüleselt ja sektoriüleselt, ehk siis ei puuduta ainult meediavaldkonda. ma arvan, et väga tähtis on, et Ringhäälingu teatis äh, oleks sidus äh, ülejäänud teenustega, mida märgitakse üldhuviteenuste raamdirektiivis ja tegemist on küsimusega, mida Euroopa Parlamendi majandus, sotsiaalmajanduskomisjon on arutanud eriti just meie sotsiaaldemokraatidest parlamendiliikmed on aina rõhutanud, et on vaja suuremat õiguskindlust, mis puudutab üldhuviteenuseid ning et meile meeldiks, kui vastu võetaks raamdirektiiv, mis neid küsimusi paremini reguleeriks. kuid see otsus tehakse poliitilisel tasandil. konsultatsioon, mis puudutab teatise eelnõu, mida me siis nüüd arutame, seda konsultatsiooni võib pidada kuni viieteistkümnenda jaanuarini kaks tuhat üheksa ja ma arvan, et tegemist on jällegi väga selge signaaliga meile kui Euroopa Parlamendile, kuid ka sotsiaaldemokraatidele, ehm, et äh, kõige tähtsam on just horisontaalne lähenemine. Need see tähendab seda, et avalik-õigusliku ringhäälingu küsimusi tuleks arutada kahtlemata laiemas kontekstis, et tuleks vaadata, kes teeb mängureeglid, milline on tasakaal erinevate reeglite vahel, ehk siis ühest küljest turu huvid ja teisest küljest avalikkuse huvid. mulle tundub praegu, et turutest, millest teatises räägitakse, annab siiski rohkem kaalu turuhuvidele ja ärihuvidele Äh, ja mitte sellele, mis võiks tähtis olla avalikkusele ja üldsusele. meie aga soovisime pigem vastupidist, kui rõhutasime horisontaalset lähenemisviisi. ma olen natuke imestunud, et Rahvapartei fraktsioon keskendub neile spetsiifilistele küsimustele, millele nad nüüd keskenduvad, kuigi nad meie üleskutset eriti tõsiselt ei võtnud ma arvan, et tegemist on väga selge näitega, et kui küsimusi näiteks avalik-õiguslikku ringhäälingut ei arutata laiemas kontekstis, mis annaks suurema äh, kaalu, suurema tähtsuse avalikkuse huvidele, siis jäävad alati domineerima turuhuvid. nii et ma kasutaksin nüüd võimalust ja kordaksin meie üleskutset üldhuviteenuste osas, me vajame raamistikku, kus äh, rohkem arvestatakse horisontaalset lähenemisviisi ja seega tagatakse uuesti tasakaal ähm, avalikkuse ja turu huvide vahel. suur aitäh ja viimasena saab sõna härra Poskurt kaheks, proua Poskurt kaheks minutiks. suur aitäh, president avalik-õiguslik ringhääling aitab tagada keelelist ja kultuurilist mitmekesisust, seda ei arva ainult mina, vaid on öelnud ka volinik ise. avalik-õiguslik ringhääling on liikmesriigile äh, tavaliselt väga tähtis, kuid nüüd on tekkinud ka uued meediaettevõtted ja ma arvan, et äh, oleks väga hea, kui Brüssel ei kirjutaks igal sammul ja algusest peale meile ette, mismoodi avalik-õiguslik ringhääling peab toimima ma arvan, et äh, seda suudaksid pädevamalt otsustada liikmesriikide endi valitsused. Nad teaksid paremini, mis on nende avalik-õiguslikule ringhäälingule kõige parem. ja usun ka, et tuleks vältida seda, et ringhäälingutele kehtestatakse veel mingeid uusi reegleid. rääkides nüüd äh, sisust ja pakkumisest siis võib-olla ei tuleks nii täpselt eristada vanu ja uusi teenuseid, sest sageli on nad äh, segamini, näiteks äh, teleprogrammid, mis põhinevad nii-öelda vanal, on sageli äh, loodud käsikäes uute teenustega, nii et tegelikult ei saa neid selgelt lah lahutada. samuti on väga tähtis avalik-õigusliku ringhäälingu suhtes tekkinud avalikkuse huvi, seda tegelikult rõhutas ka komisjon ise ja mina tahaksin küsida, kas teatise uues versioonis võiksime me endiselt näha neid tähtsaid põhimõtteid. ja eriti seda, millised on liikmesriigi enda õigused otsuste tegemisel ja millised võiksid olla reeglid avalik-õiguslike teenuste jaoks, sest ka Euroopa Parlamendil on siin oma sõna sekka öelda, aitäh! suur tänu, nüüd me oleme jõudnud avatud mikrofoni juurde üheminutilised sõnavõtud, palun, härra Mann. suur tänu. avalik-õiguslik ringhääling on rohkem kui majandusfaktor e, mina olin möödunud nädalal Brüsselis Rahvapartei kuulamisel ning seal oli näha, kuivõrd oluline on informatsioon, e, kultuur ning kultuuriline mitmekesisus praegusel hetkel. kakskümmend kaks liikmesriiki on Eh, kitsendanud oma reegleid, aga ei ole võimalik saada kõikehõlmavat eh, kontrollifunktsiooni, ei ole võimalik teha eh, kõikehõlmavaid teste, tõepoolest niisugune bürokraatia ei ole vastuvõetav näiteks on olemas Ringhäälingu nõukogud, nemad vaatavad, kuidas saadakse hakkama tehniliste muudatustega ning nemad jälgivad ka seda, et ei toimuks konkurentsimoonutusi. mina olen ühe niisuguse organisatsiooni liige Saksamaal mina olen niisuguse nõukogu liige ning tõepoolest me täidame väga oluliku rolli ning just niimoodi peaks ka tulevikus toimuma poliitika järgmine kõneleja, äh, proua Roitova, üks minut, palun. härra president, ma olen nõus nende kolleegidega, kes on öelnud, et avalikkuse toetus avalik-õiguslikule ringhäälikule vajab selgitamist. tõepoolest, selle, sellepärast me arutamegi antud teemat parlamendis kuid siiski ma tõstataksin veel ühe teema, millega peaks väga kiiresti hakkama tegutsema komisjon kõigepealt on meil vaja äh, hõlmata äh, need antennid, mis äh, on suurtes majades paigutatud niimoodi, et uutes liikmesriikideks neid käsitletakse artikkel viie all. teiseks on meil vaja toetada paremat koordineerimist nende nõukogude vahel, mis juhivad ähm, ringhäälingute tööd selleks, et paremini rakendatakse ähm, avalikkuse, äh, avalikke teenuseid ning äh, tõepoolest me peame ka tuure, parandama nõukogude kontrolli funktsiooni. Äh, suur tänu ja nüüd ma annaksin siis sõna volinik Vassiljule, et ta teeks kokkuvõtte sellest, mis on öeldud. tõepoolest, meil oli väga huvitav arutelu ning ma Äh, annan kõik selle arutelu tulemused edasi oma kolleegile proua Kruusile. kui nüüd ma püüaksin siis kommenteerida mõningaid teie kommentaare. Amsterdami protokoll räägib sellest, et on vaja tasakaalustada riigi äh, toetust ning konkurentsi me tahaksime, et liikmesriigid oleksid juhtrollis selles osas, sest muidu peame me hakkama asju eh, lükkama eh, käima Brüsselist eh, mitmesuguste kaebuste alusel. meie tahame anda liikmesriikidele rohkem võimalusi arendamaks välja avalik-õiguslikku ringhäälingut. tingimuseks on ainult see, et nad pida-, peaksid kinni aluslepingutest Eh, avalik-õiguslik ringhääling peab eh, olema innovatsiooni esirinnas, peab eh, harima inimesi, loomulikult seda toetab komisjon, aga kuidas toimub avalik-õigusliku ringhäälingu finantseerimine, on küsimus, mis jääb otsustada liikmesriikidele ja seda on sõnaselgelt öeldud ka Amsterdami protokollis Eh, ringhäälingu organisatsioonid eh, võivad eh, eksperimenteerida vabalt uute projektidega ja öeldakse ka, et igasugused pilootprojektid jäävad testist väljapoole. me oleme alati tunnustanud Eh, vajadust, et üldhuviteenuseid eh, võib ka avalikust rahakotist rahastada ning see käib ka ringhäälingu organisatsioonide poole, kuid ringhäälingu organisatsioone on väga erinevaid ja täpselt niimoodi jääb asi ka tulevikus. komisjon tahab ka eh, tagada selle, et jääb alles nii avalik kui ka eraõiguslik ringhääling ning tõepoolest eh, avalik-õiguslik ringhäälingu organisatsioonid peavad eh, kasutama ära eh, uusi uusi tehnoloogiaid selleks, et teenida ühiskonda. Amsterdami test tähendab seda, et ringhäälingu organisatsioonid saavad kasutada uusi tehnoloogiaid, et nad oleksid ähm, praegu kiiresti muutuvas keskkonnas ehm, ikkagi eh, uute tehnoloogiatega järje peal ning eh, innovatsioon nii eh, avalik-õigusliku kui eraõigusliku ringhäälingu poolt on äärmiselt oluline. Nendel on erinevad eesmärgid on ju iseenesestki selge, et avalik-õiguslik ringhääling jääb alati tasuta eh, eh, ringhäälinguks ning äh, ma tahaksin teile kinnitada, lugupeetud parlamendisaadikud, et me suhtume konsultatsiooniprotsessi väga tõsiselt. me vaatame äh, teksti äh, uuesti läbi selleks, et kõikide õigustatud huvid oleksid arvesse võetud. ma palun, et Eh, meie teenistused arvestaksid nii parlamendiliikmete kui ka eh, liikmesriikide eh, arvamustega uue ringhäälingu teatise sõnastamisel. suur tänu. daamid ja härrad, siis oleme me nüüd praegu selle suulise küsimusega ühele poole saanud ning me jätkame siis viimase päevakorrapunktiga, mis on raportite lühiettekanded vastavalt artiklile nelikümmend neli punkt kaks meie kodukorras